ootan ka seda, et ülemkogu selle heaks kiidaks, mis näitab seda, et me oleme väga head tööd teinud, nii ma ka tänan teid kõiki veel kord. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ning hääletamine toimub homme kell kaksteist. ning nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on küsimused, suulised küsimused komisjonile on siis tsiviilküsimused kohtu allu-, rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon. Äh, aitäh, äh, proua volinik, ma räägin õiguskomisjoni nimel, härra Stojanovi nimel. ja Aja konventsioon äh, rahvusvahel- kaheksakümne viiendast aastast teeb vahet on äärmiselt oluline asjaolu, et äh, lapsed, keda on ähm, siis äh, ebaseaduslikult ähm, minema toimetatud, neid saab siis tagasi tuua oma kodumaale. ning komisjon on selle äh, komis-, selle, lisaks Euroopa Liidule on ka kaheksa kolmandat riiki sellega ühinenud ning Euroopa Kohus on rõhutanud asjaolu, et äh, need küsimused, et äh, Euroopa Liit äh, saab siis oma vahenditega seda kasutada, on näiteks Brüssel üks ning vastutuse küsimus, lastevanemate vastutuse küsimus nii kõik see jääb Euroopa Liidu äh, ainupädevusse. mis puudutab rahvusvahelisi lapseröövi, rööve, siis siin on ka äh, Euroopa Liidu välised aspektid äh, mängus ning nõukogu peaks lõpetama ära oma praeguse tegevuse, et ta ei võta arvesse konventsiooni meie oleme valitud äh, oma kodanike poolt ning me peame pidevalt äh, tegelema äh, väga konkreetsete küsimustega, vastama konkreetsetele küsimustele ning õiguskomisjon mõistab, et osad riigid ei saa konventsiooniga ühineda niisiis, mul on volinikule küsimus, miks komisjon selle otsuse vastuvõtmist edasi lükkab äh, ning äh, seda ei tee, tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ning äh, siin on väga traagilisi küsimu-, küsimusi, traagilised ähm, juhtumid olnud minu päritoluriigist Austrias on olnud sellised juhtumid, mis on ka meedia tähelepanu alla sattunud ning tegemist on perekondliku tragöödiaga. Oliver Rai, väikene laps siis, kes siis isa on Taanimaal isa viis ta Taanimaale ning tema äh, vanavanemad äh, Austrias ei mõista, miks ta ei saa Austriasse tagasi tulla. nii et äh, siis kahel riigil on täiesti erinev arusaamine antud küsimusest ning Aia konventsiooni ei kasutata sellepärast, et Taani kohus ei leia, et isa oleks midagi valesti teinud, et tegemist oleks rahvusvahelise lapserööviga. Brüssel kaks ei ole siduv pealegi Taanimaale Venemaa ning Maroko on selle liitumise teel, tegemist on kahe riigiga, mille suhtes, millega Euroopa Liidu maadel on mitmeid, väga palju suhteid, seega konventsiooniga ühinemine Maroko ja Venemaa poolt lahendaks väga paljusid küsimusi. Olivier küsimus näitab seda, et tegemist on äärmiselt tähtsa küsimusega. suur aitäh Euroopa Parlamendile, et selle küsimuse tõstatasite. me kõik teame, et vanemate poolt oma laste röövimine kujutab endast tragöödiat, mis tihtipeale tekitab lastele pikaajalisi kahjustusi. lapseröövide ärahoidmine, see aga peaks olema Euroopa Liidu poliitikas kesksel kohal, ühtlasi peaksime edendama laste õigusi nii rahvusvahelisel tasemel kui äh, ka tagades mitmepoolsete kokkulepetega laste õigused. Euroopa Liit on Haagi konventsiooni pooleks ja seda arvestades Euroopa Liit toetab ka tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksanda aasta konventsiooni, mis puudutab rahvusvahelise lapserööbi tsiviilõiguslikke küsimusi. nüüd, nagu te teate, on Haagi konventsioonile alla kirjutanud kaheksakümmend seitse riiki, sealhulgas ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. konventsioon loob koostöösüsteemi lepingu poolte vahel, selleks, et siis taastada laps ebaõig-, ebaõiglaselt teise riiki viidud lapse endine seisund komisjon tuligi eelmisel aastal välja ettepanekute paketiga selleks, et kaheksa uut lepingu poolt saaksid selle, uut riiki saaksid selle lepinguga liituda, sealhulgas ka Venemaa ja Maroko, kes kujutavad endast võtmetähtsusega partnereid Euroopa Liidu jaoks. Nende ettepanekute heakskiitmine tähendaks seda, et kõikidel liikmesriikidel oleks võimalik kasutada Haagi konventsioonis ette nähtud mehhanisme, seda kõikide lepingute, lepingu poolte osas ja väga konkreetsetes lapseröövi juhtumites. see oleks laste parimais huvides ning ühtlasi väid-, peaks see kinni ka Euroopa Liidu ühtse välispoliitika põhimõttest. ma olen veendunud, et nõukogus nüüd see ettepanek, mis on blokeeritud juba aasta aega, tähendab praktikas seda, et näiteks Singapuri liitumine on kümne liikmesriigi poolt heaks kiidetud, Maroko oma neljateistkümne riigi poolt ja nii edasi ja nii edasi. nii et see tähendab ka seda, et pärast seda, kui aastaid soodustati seda, et Venemaa lepinguga osaleks ja nüüd, kui võimalus avaneb, siis ka seda teha, siis Euroopa Liit tervikuna ei saa sellele oma heakskiitu anda. Venemaa võimuorganid loomulikult tõstatavad selle küsimuse regulaarselt meie kõrgetasemelistel kohtumistel. ja ma kahetsen väga seda, et hoolimata erinevate liikmesriikide äh, avaldustest ei ole nad siiamaani suutnud näidata üles poliitilist tahet mida oleks vaja selleks, et äh, leida lahendus praegusele killustatud äh, olukorrale rahvusvaheliste lapseröövide osas. ma mõistan, et võib-olla peame pöörduma ka Euroopa Kohtu poole, selleks et ta teeks oma otsuse selles institutsioonide pädevuse küsimuses, äh, millel on ju tek-, ka väga negatiivsed tagajärjed. tahaksin tänada ka proua Lichtenbergerit selle eest, et ta on toetanud komisjoni ettepanekut ning ühtlasi ka õiguskomisjoni tervikuna, et nad selles osas tööd on teinud, meil on kohe praegu vaja kaitsta lapsi, kes on saanud lapseroovide ohvriteks ning neid lapseroove, rööve ka ära hoida ja hoida ära need negatiivsed mõjud lastele ja selle, selle tarvis oleks meil vaja Euroopa Liidu tasemel ühtsustatud menetlust nii et väga kahju, et me siin kakleme menetluste üle ja ei võitle mitte laste heaolu eest, suur aitäh! suur tänu, proua komisjoni asepresident ja nüüd on sõna proua Anželilil. aitäh, härra president! ka mina tahaksin tänada raportööri ning äh, volinik Redingit alustame faktist. viimaste aastate jooksul on äh, muutunud aina suuremaks selliste äh, inimeste vaba liikumine ning äh, seega suurenevad ka abielud, piiriülised ab-, abielud ning liidud ning samuti ka sellega kaasnevalt lahutused. igal aastal abielluvad rohkem kui kolmsada tuhat sõlmitakse abielusid ning äh, Äh, väga suur arv on ka lahutuste puhul ning äh, lahutused on väga sageli väga dramaatilised ning äh, alaealised kannatavad selle tõttu tavaliselt kõige rohkem, sest sellepärast, et osapooled ei ole ainult kaks abikaasat, vaid erinevad riigid ning erinevad riigid ja kohtusüsteemid ning ka see on äärmiselt oluline. just seetõttu ongi Aia konventsioon väga äärmiselt oluline, sellele on alla kirjutanud kaheksakümmend seitse riiki ning areng äh, Euroopa Liidu jaoks on see üks kõige olulisemaid mitmepoolseid kokkuleppeid selleks, et alaealisi kaitsta. see paneb paika põhireeglid ning paneb paika täpsed kriteeriumid, näiteks seda, Äh, sellisel juhul, kui alaealist viiakse äh, oma tavalisest elukohast ära teise riiki. konventsioonis on kindlad äh, reeglid, mis panevad paika vaidluste puhul käitumise, sellepärast et kui seda ei ole võimalik teha, siis lastest saavad ohvrid. ning minu arvates see on äärmiselt ähm, halb see, et nende kaheksa riigi liitumine eh, konventsiooniga on blokeeritud nõukogu poolt. viimastel nädalatel on, eh, toon teile ühe näite, on olnud väga palju uusi äh, juhtumeid rahvusvahelise lapse äh, röövi kohta, üks osalistest on olnud äh, Venemaa siis, kes tahaks ka tegelikult konventsiooniga liituma. me ootame väga kaua Euroopa Liidus Venemaa liitumist konventsiooniga. minu arvates on perekonna, perekond liikmesriikides põhitelgedeks ning perekondasid peaks aitama, institutsioonid peaksid seda tegema, tegema, eriti just sellisel kriisihetkel, mis meil praegu on. meie eesmärgiks peaks olema prioriteediga alaealiste kaitsmine, seega me peaksime minema sellise menetluse poole, mis kiirendaks meie menetluslikku korda ning mis aitaks kaasa Euroopa Liidu heale toimimisele ning kuid praegusel hetkel eh, see aga ning me peaksime siis aitama, aitama just alaealist ning Euroopa Parlament peaks lapse, rahvusvaheliste lapseröövide puhul olema vahendajaks. me teame, et on meil väga palju keerulisi olukordi, mille aluseks on just see, et kohaldatavad õiguse puhul ei ole üksmeelt või need on väga erinevad ning äh, ei ole, inimestel ei ole ähm, piisavalt teadmisi, eriti just rahvusvaheliste perekondade puhul suur tänu! nüüd on liberaalide nimel sõna äh, saadikul, kes küll paraku veel ei saa siin ruumis olla, nii et annan sõna siis proua Lichtenbergerile. see teema on väga tähtis nõukogus rakendatav viivitamispoliitika nõuab minupoolset hukkamõistu. lapserööv on laste jaoks midagi väga dramaatilist ja samuti ka vanemate jaoks. me oleme kõik nõus sellega, et me peame siin parandama olemasolevaid äh, juriidilisi võimalusi selleks, et äh, laps saaks niipea kui võimalik tagasi pöörduma kohta, mida ta tunneb, ehk siis sellesse alalisse elukohta. Haagi konventsioon kujutab endast mehhanismi, mis on mõeldud äh, laste õiguste kaitseks just nimelt sellistes olukordades. see kujutab endast ka abivahendit lapseröövi juhtumite puhul, kui sellesse on kaasatud kaks eri riiki. Maroko ja Venemaa, kes on soovinud selle konventsiooniga ühinenud, ei ole saanud veel selle konventsiooniga liituda, kuid samas me näeme ähm, väga paljusid äh, dramaatilisi juhtumeid. juba homme oleks tegelikult võimalik see küsimus lahendada, aga nõukogu ja ütlen selle selgelt välja, mängib siin lihtsalt võimumängu, mis on täiesti vastuvõetamatu. nõukogu ei taha, et ka parlament saaks siin oma sõna sekka öelda. nõukogus ei ole jõutud teatud küsimustes kokkuleppele, läbirääkimised on veninud väga pikale, näiteks Venemaaga, ilma et nendel oleks üleüldse mitte mingisuguseid tulemusi vähemasti mitte neid tulemusi, mis, mida me oleksime näinud siis, kui Haagi konventsiooni juba nendes riikides ka ellu rakendataks. kui paljud lapsed on pidanud selle nõukogu viivitamispoliitika tõttu kannatama? nii et tahaksin siin teha nõukogule üleskutse palun valige siin viivitamiseks mõni teine teema, sest et praegusel juhul me räägime ikkagi ju lastest. nii et palun siis kaasake sellesse töösse ka Euroopa Parlament ja jätkake tööd tavalisel viisil. nüüd on sõna proua Andersonil. suur aitäh me oleme näinud kohutavaid pilte, mis meenutavad meile seda, et lapsed on kõige suuremad ohvrid äh, just nimelt siis, kui ei kaitsta nende inimõigusi. lapsed peavad olema meie poliitilise töö keskmeks, kuid tihtipeale jäetakse nad äh, avalike võimuorganite poolt täiesti kõrvale, nende häält kuulda ei võeta see poliitika, mida veavad liikmesriigid ning mida rakendab ellu ka Euroopa Liit, tähendab seda, et hüljatakse äh, lapsi ikka ja jälle ja see selgus ka väga selgelt äh, eelmisel reedel toimunud äh, laste vaesust puudutaval konverentsil Belfastil. novembrikuus tehakse ettepanek või novembrikuus tehti ettepanek Iirimaal muuta konventsiooni selleks, et laste õigused oled tagatud, ühtlasi tagada lastele äh, kõik nende vajadused, see on küll samm edasi, aga mis puudutab rahvusvahelisi reise ning samuti rahvusvaheliste suhete halvenemist, siis on see viinud järjest suurema hulga lapseröövideni rahvusvahelisel tasemel. just nimelt sellepärast on Haagi äh, rahvusvahelisi lapserööve puudutav konventsioon eriti oluline selleks, et kaitsta lapsi, sest et see keskendub äh, just nimelt sellele, et röövitud lapsed saaks võimalikult kiiresti tagasi viia sellesse riiki, kus nad harilikult elavad. kuid siin on juhtumeid, mille lahendamine on võtnud aega aastaid ja mõned neist ei olegi lahendust leidnud, nii et see, et, et nõukogu nüüd blokeerib kolmandate riikide ühinemist selle konventsiooniga, on täiesti skandaalne, sellist, selline olukord tuleb lahendada, nõukogu paneb täiesti ebavajalikult lapsed ohtu ja nad äh, lihtsalt otsustavad mitte ära hoida lapserööve. suur tänu, härra Zvivka, palun. suur tänu, härra president. olukord, milles me praegu elame, on tõesti väga kummaline, me räägime siin väga keerulisest teemast see, mida me heaks kiita tahame, on ju iseenesest väga positiivne, tegemist on siin aga ähm, institutsioonide vahelise konfliktiga, mis mis on põhjustanud selle ummikseisu. me peame ikkagi nõudma, et nõukogu kohtleks seda teemat tõsiselt väga paljud vanemad ja lapsed on sattunud ju väga keerulisse olukorda. kui mina pooldaksin nüüd vandenõuteooriaid, siis ma ütleksin, et nõukogu ise tegelikult on tekitanud selle konflikti siin Euroopa Parlamendiga ja meelega tegelikult hoiab ära igasuguste jär-, lõpptulemusteni jõudmist Euroopa Parlamendi õigusteenistus väljendus selle küsimuse osas väga selgelt õigusteenistus ütles, et Euroopa Liidul on selge pädevus äh, lapseröövide osas ja see tähendab, et nõukogu üheskoos Euroopa Parlamendiga peavad need otsused tegema. me teame, kui väga raske on veeta, veenda kolmandaid riike Haagi konventsiooniga liituma, see ei ole sugugi lihtne ülesanne, see ei käi ka kuigi kiiresti. aga siiski on need küsimused ju väga tähtsad. nii et äh, kui meil on võimalik siin seda olukorda ikkagi mõjutada, siis tehkem seda, ärgem võimaldagem nii oluliste otsuste tegemise blokeerimist. tehkem ikkagi nii, et need riigid, kes tahavad selle rahvusvahelise kokkuleppega liituda, seda ka äh, teha saaksid, et nad saaksid liituda Haagi konventsiooniga. lõppkokkuvõttes tagab see ju parema õiguskorra. tegemist on ju ikkagi rahvusvaheliste lapseröövidega mina olen täiesti veendunud, et me jõuame juba peagi kokkuleppele, sest et vastasel juhul me võime sattuda siin naeruväärsesse olukorda, seda me ju ometigi ei soovi. just nimelt sellepärast teebki Euroopa Parlament üleskutse nõukogule, alustamaks tööd positiivse lahenduse osas selle küsimuse ümber. suur aitäh ja nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde, proua Paseskul on sõna, palun suur tänu, härra president. paraku ebaseaduslik laste äh, võõrriikidesse viibimine ei ole midagi erakordset, tihtipeale kui äh, vanemad äh, lahutavad, siis on nad eriarvamusel selles osas, kellele peaks jääma laste hooldusõigus ja tihtipeale otsustab üks vanem ilma teise vanema nõusolekuta koos lapsega äh, elukohariigist lahkuda ja nii käib see absoluutselt igal pool maailmas. enne äh, konventsiooniga liitumist äh, pidi tulenevalt äh, õiguskordade erinevustest tihtipeale lapsed tagasi viima sellesse riiki, kus ta enne elas nüüd, kui lapsed viia mõnda muusse riiki, siis võib juhtuda, et neil tekivad suured keelelised ja sotsiaalsed raskused, nii et kõik kolmandad riigid peaksid võimalikult kiiresti konventsiooniga ühinema. ma tahaksin teada, kas proua volinik teab ka konkreetset juhtumite arvu, mida puudutab see viivitus ja mida on komisjonil plaanis selles osas ette võtta, aitäh? entschuldigen dass ich so spät äh, hereingekommen bin zu dieser debatte. Äh, frau vizepräsidentin reding wir stehen in einem fall jah, äh, vabandust, äh, proua Reding. me äh, Oliver Vaileri teemal kontaktis vastavate isikutega. tegemist on kõige hirmsama kuriteoga. ja kui me tahame, eh, kui me siin ei tegutse, siis oleme ka meie siin süüdi, me peame kiiresti tegutsema, me peame selle eh, probleemi lahendama nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil. kuidas see saab rahvusvahelisel töö-, tasandil töötada, kui see ei tööta isegi Euroopa tasandil? mul ei ole siin rohkem sõnasoovijaid, nii et annan sõna proua volinikule. jah, härra president ma ei oodanudki vähem parlamendilt kui see, mida siin, siin nii selgelt väljendati. ma olen väga šokeeritud ise, sest võtke ükskõik milline teema, Ehm, kus institutsioonid selle edasiviimist takistavad, kuid ärge võtke ometigi laste teemat ja kui ainult äh, ühegi lapse elu on ohus institutsioonide blokeeringu tõttu, siis äh, see on lihtsalt liiga palju, ma kardan, et siin on tõepoolest laste elud ohus ja me peame äh, nüüd siin mängude mängimise ära lõpetama. see on see sõnum, mida ma tahan liikmesriikidele saata, ma loodan, et nad kuulevad Euroopa Parlamendi sõnumit, samuti aitäh, et te aitate mind selle teemaga edasi võidelda. aitäh. seega on selle raporti teemaline arutelu lõppenud ja seda hääletatakse homme kell kaksteist. nüüd äh, mingem järgmise päevakorrapunkti